hääletusselgituste juurde hetke pärast mm?. suur tänu, kallid kolleegid, läheme siis hääletusselgituste juurde, kõigepealt äh, härra Kohi raport äh, ja ma annaksin üheks minutiks äh, sõna proua Kluunerile. proua Kluuner Teil on aega seletada oma hääletust. üks minut, palun, proua. üks minut uh,. You, aitäh. mul on uh, hea meel, et ma sain toetada sellist uh, ühest uh, lähenemist ühisturul, reisijad peaksid saama oma Euroopa Liidu reisimist ühes kohas planeerida. selline üks äh, pilet tõepoolest peaks hõlmama kõiki transpordiliike Euroopa Liidus, praegu on see olukord vägagi keerukas ja killustatud, kuid selline mitmeliigiline lahenemine peaks muutma selle sektori palju tõhusamaks, muutma meie transpordisektori konkurentsivõimelisemaks ja ka digitaalsete maksete kaudu on võimalik äh, siis äh, paremini oma reise, reisi planeerimist äh, hallata ja see muudab nii turistidele kui tarbijatele üldiselt selle olukorra läbipaistvamaks. kolleegid, palun lahkuge saalist vaiksemalt. proua Tomašitš, palun, üks minut aitäh, see, et äh, mitmeliigilise piletisüsteemi äh, sisseseadmine Euroopa Liidus nüüd jutuks tuli, see on kindlasti üks prioriteetsetest, prioriteetsetest valdkondadest, see ei lihtsusta olukorda mitte ainult reisijate jaoks, äh, vaid ta parandab ka kultuuri ning kogu seda sektorit ning suurendab, aitab meil majanduskasvu selles sektoris saavutada nüüd kõigi sidusrühmade ühendamine aastani kaks tuhat kakskümmend, kui me räägime eri, erinevatest transpordiliikidest, mina ei ole nõus selliste standardite kehtestamisega avalike konkursside kaudu. see tähendaks seda, et paljud ettevõtted jääksid ärivõimalustest ilma. proua Siimon, üks minut, palun chamber speaking against more daft motions me oleme järjekordselt siin saalis räägime erinevatest transpordiliikudest liikidest transpordisektorist räägime integreeritud piletimüügisüsteemist ühendkuningriik ei taha midagi enamat selles vallas selline euroopa liidu äh, superriigi andmebaasi kehtestamine kindlasti ei ole ühend ühendkuningriigi valijate huvides see ei ole valdkond, kus meil oleks siianigi probleeme, see äh, süsteem toimib praegu väga hästi. kui keegi soovib midagi muuta, siis on võimalik seda teha äh, oma koduriigis, mitte Euroopa Liidus. me ei saa hakata kõiki oma süsteeme äkitselt lõhkuma selleks, et äh, luua äkki midagi uut ja täiesti absurdset kui me räägime sellest, et äh, inimesed, vanainimesed näiteks äh, kuskil väikestes külades, kaugetes äh, kohtades peavad hakkama oma harjumusi muutma, siis ma ei näe probleemi, et siin üldse midagi oleks vaja muuta nende jaoks. proua Anderson, aga teda ma siin ei näe. härra Mamikens, palun. aitäh ma hääletasin selle raporti poolt, sest integreeritud ähm, piletimingisüsteem viib ka integreeritud transpordisüsteemini Euroopa Liidus. eriti oluline on see nendele riikidele, mis ei ole teistega praegu hästi ühendatud. moodsate tehnoloogiate kasutamine aitab äh, parandada transpordisüsteemi tõhusust ning kindlasti edendada ka Euroopa Liidu regioone. seetõttu me toetame seda protsessi parlamendina. härra Korvmike, palun. Te palusite sõna, palun. Te soovisite oma hääletust seletada? kui te seda soovisite, siis palun, teie kord on. me räägime siin kogu aeg mitmekesisusest ja et parlament kaitseb mitmekesisust aga kui me hääletame, siis kogu aeg hääletame ka ühtlustamise poolt, nii et mitte mingist eripärast ja mitmekesisusest ei ole siin juttu, vaid ühtlustamisest. me räägime siin ainult mingist ühest süsteemist, ühest jõust ja ühest piletist. proua Anderson, palun. E e Londoni parlamendi liikmena ja Ühendkuningriigi parlamendi liikmena tahaksin äh, juhtida tähelepanu ka kümme aastat tagasi toimunud tragöödia mälestamisele, mis mõjutas transpordisektorit, transporditöötajaid ja eriliselt äh, tahtsin öelda piletimüügiga seonduvalt, äh, kui tervitatav on see uus algatus äh, piletimüügisüsteemi osas ja mul oli hea meel selle poolt hääletada. me tahtsime vägagi rõhutada selles eelnõus äh, seda, kuivõrd tähtis on interneti äh, juurdepääs äh, piletimüügis, kui see, et Euroopa ja see, et Euroopa Liidus inimesed saaksid lihtsamalt ja vabamalt ringi liikuda, see on hea näide sellest, kuidas me koos töötame selleks, et luua tõelise siseturu, mis on kõikide huvides, aitäh. nüüd aga räägime piimapaketist, härra Nicholsoni raportist proua Harkin. Madam Harkin. Um, aitäh, proua president, mul oli väga hea meel toetada raportit, mille on koostanud minu kolleeg Jim Nicholson. see tuleb väga tähtsal tasandil meie üleilmne piimatoodete indeks on äh, poole võrra väiksem kui kahe tuhande neljateistkümnendal aastal ja ka ülejäänud näitajad on äh, muutunud äh, madalamaks kakskümmend üheksa senti piimaliitri eest makstakse praegusel hetkel talunikele ja see kõik läheb vales suunas, just sellepärast oli mul väga hea meel, et see parlament ütles, et praegused turvavõrgumeetmed nagu äh, eraviisiline ladustamine ja riigi sekkumine ei ole piisav selleks, et äh, seda hindade suurt äh, kõikumist siin äh, ära hoida, sellepärast on meil vaja volinikult paremaid ja realistlikumaid meetmeid ja hoolitseda selle eest, et, et sekkumishind tõesti tõelisi turuhindu ja tootmiskulusid peegeldaks. aitäh ja järgmisena kolleeg Torres Martinez, palun. aitäh. daamid ja härrad, on tähtis, et piima tootmisel arvestatakse ka sellega, et piima tuleb müüa ja tuleb müüa nii, et tootmiskulud oleksid kaetud ja meie saadikutena peame aru saama, et praegune poliitika kahjustab äh, talunikke. mina olen pärit Asturiast ja mul tuleb öelda, et äh, sealsetel põllumajandustel on praegustes äh, tingimustes väga raske ellu jääda. me ei saa lihtsalt pealt vaadata, kuidas inimeste sissetulek ära kaob ja sellepärast peame me midagi selle vastu ette võtma ja kui me midagi ette ei võta, siis kodanikud meile seda andeks ei anna. me ei tohi spekulantide huvide eest seista, vaid tõesti nende eest, kes toodavad äh, toitu rahvale no proua Klüün, palun. jah, aitäh. piimakvootide ärakaotamine pärast kolmekümnendat aastat on piimatööstuse jaoks olnud ühelt poolt probleemiks, aga teiselt poolt ka võimaluseks Iirimaalt oleme me kuulnud ka positiivseid reaktsioone, talunikud ütlevad, et nad üritavad investeerida, oma tootmissüsteemi kaasajastada. mul on väga hea meel selle raporti üle ja mul oli väga hea meel seda toetada ja eriti just sellepärast, et siin tuuakse välja ka see, kui tähtis on äh, piimatööstus ekspordi jaoks äh, ja siin äh, raportis räägitakse ka rakendamismeetmetest selleks, et äh, piimahinna kõikumist äh, vältida, mis valmistab muret just piima tootvatele talunikele ja ma arvan, et komisjon peaks siin tegema selgeid avaldusi, sellepärast et ebakindlus valitseb just nende talunike jaoks, kes soovivad investeerida. ja, ja tõesti sekkumishinnad võib-olla siin aitaksid, aitäh härra Pokovitš, palun järgmisena. Ruski embargo in ukinitev mlečnih kvoot. Vene embargo ja piimakvootide kaotamine on hindu langetanud ja just sellepärast piimatööstustel on väga palju probleeme see tuleb väga selgelt välja ka Nicholsoni raportis, mida ma toetasin. mina olen pärit äh, Sloveeniast ja piimatööstus mängib meil väga tähtsat rolli umbes, umbes kuuskümmend protsenti protsenti põllumajanduslikust maast on heinamaa ja äh, väga paljud talunikud toodavad piima Alpides, kus on väga raske äh, talusid pidada ja tõesti, talunikud äh, tunnevad seda survet, mis nendel praegu lasub, kui piimahinnad on nii madalad ja, ja muutuvad väga kiiresti, sellepärast komisjon peaks jälgima hindu, tuleks korralik turvavõrk välja töötada selleks, et piimatootjad jääksid vee peale. üheks äh, lahenduseks oleks võib-olla suurem eksport ja kõrgema kvaliteediga tooded. aitäh, järgmisena härra Nekov, palun. Европейската комисия в новата реалност пред млечния сектор са крайно piima tootmine Euroopa Liidus äh, ei ole, selle praegune korraldus Euroopa Liidus ei ole piisav ja ei vasta piimatootjate ootustele. hiljuti Venemaa uuesti kinnitas keeldu importida piimatooteid Euroopa Liidust, see tõi endaga kaasa suure pettumuse, sest Euroopa Komisjoni poolt välja pakutud meetmed, need ei ava-, avaldanud mitte mingisugust mõju Venemaa seisukohale. kui me vaatame näiteks kas või erinevaid juustusorte, ja seda, milline on olnud komisjoni ähm, lähenemine sellele nimekirjale, siis äh, ma loodan, et komisjon saab üle vaadata selle nimekirja ning vaadata üle ka meetmeid, mida selles äh, piimasektoris kasutatakse, sest on väga palju probleeme piimatootmissektoris äh, ja Euroopa Komisjon peaks sekkuma härra Mamikins, palun järgmisena. aitäh proua president, ma hääletasin selle raporti poolt sellepärast, et kolmekümne esimesel mail kahe tuhande viieteistkümnendal aastal kaotati piimakvoodid ära ning äh, Vene Föderatsioon pani peale ka embargo meie piimatoodetele see otsus puudutas väga paljusid äh, Läti talunikke. piima hind langes, mistõttu väga paljud äh, pered äh, on ohus, nad võivad kaotada ära kõik, mis neil on olemas, sellepärast et mingid ametnikud ei mõelnud selle peale, et probleemid on tõsised ja ei võtnud mitte midagi ette. on väga tähtis tähtis aidata Balti riike ja ka teisi riike, kus on piimatootjad. härra Wojciechowskit ei ole saalis, siis läheme härra Sahradili raporti juurde, milleks on Euroopa Liidu kaubandus- ja investeerimispoliitika mõju väljaspool Euroopa Liitu ja härra Mamikins jälle. aitäh, juhataja, kallid kolleegid, ma arvan, et see raport on äärmiselt oluline, sest era- ja avaliku sektori partnerlusest on kasu vähem arenenud riikidele. selline partnerlus on tõhus viis, kuidas kasutada Euroopa Liidu rahasid ja saavutada arengueesmärki, kaasa arvatud vaesuse vähendamine. me peaksime siiski tegutsema ettevaatlikult, sest mõnikord me ignoreerime nende riikide tegelikke vajadusi ja oleme kinni omaenda visioonis. mõnikord me surume projekte peale, sest me arvame, et see on vajalik konkreetse riigi elanikele ja eriti ei ole huvitatud, sest nemad tahavad ainult rahasid saada. see tähendab seda, et olulised projektid jäävad rakendamata. seda peaks silmas pidada, pidama, kui me toetame selliseid avaliku erasektori partnerlusprojekte. aitäh! aitäh, härra Etheridge, palun! aitäh, hea meel on sõna saada. täiskogu teisel päeval on olnud suur võitlus oma hääl kuuldavaks teha, aga aitäh selle eest. BFI lepingute vastane võitlus, probleemid, mis nad tõstavad, on üks põhilisi muresid, mis mul Inglismaal on ning kui ma näen siin midagi, mis sellist nakkust levitab, see on midagi sellist, mille vastu ma alati võitlen. täielik hea näide on äh, Äh, grupp haiglaid minu valimisringkonnas üks äh, vaesemaid piirkondi äh, Inglismaal, seal on erahaigla omanik pannud parkimistasud peale inimestele, kes ei saa seda endale lubada, kui nad tahavad oma sugulasi vaatama minna, raha võetakse haigla töötajate käest ja see läheb monopolide kätte, need sellised skeemid on kõige hullemad maailmas, nad on ebaeetilised ja me peaksime nende vastu võitlema igas punktis nüüd äh, läheme edasi hääletuste seletamise juurde puu- ja köögiviljasektor pärast kahe tuhande seitsmenda aasta reformi ja härra Bogovitš. mul oli hea meel toetada Meelo raportit, sest tootjaorganisatsioonid äh, köögiviljasektoris on õige vastus tootmise ühtseks planeerimiseks, selleks, et vähendada kulusid ja äh, turustada põllumajandus-kaubanduse karmides tingimustes toodangut puu- ja köögiviljasektor puudutab ainult ühte kolmandikku põllumajandusmaast Euroopas ja nende toodete äh, kasu on umbes kaheksateist protsenti, nii et tegemist on intensiivse põllumajandussektoriga, kus meil on viissada viiskümmend tuhat töökohta. see raport ütleb selgelt ka välja selle, et me peame julgustama neid liikmesriike, kus ei ole tootjaorganisatsioone üldse. mina tulen Sloveeniast ja kahjuks meil ei ole üldse tootjaorganisatsioone. tegin endast parima selleks, et äh, Äh, pidada Euroopa Parlamendis konverentsi, et näha, millised on parimad praktikad, nii et neid oleks võimalik kuulda ka Sloveenias. ma loodan, et see raport ja teised tingimused siin valdkonnas julgustavad Sloveenia põllumajandusministrit ka looma strateegia ning äh, panema paika esimese organisatsiooni. aitäh ja nüüd lõpuks härra Nekov. aitäh kui räägime puu- ja köögiviljasektorit puudutavast raportist, siis äh, Euroopa Liit peaks silmas pidama selle, et oleks enam äh, investeeringuid tootjaorganisatsioonidesse Euroopa Liidus, tootjaorganisatsioonide ühendustesse, äh, selleks et parandada tarneahela toimimist ja seda, et paremini oleks võimalik Euroopa Liidu reegleid rakendada uutes liikmesriikides, näiteks Bulgaarias äh, on puuviljatootjate olukorda veelgi tõsisemaks muutnud, seetõttu ma kustutan, kutsun üles komisjoni võtma vastu meetmeid, mis aitaksid äh, tootjaid, äh, neid tootjaid on tuhandeid, nende väljavaated on praegu väga kehvad komisjon peaks püüdma välja tulla ka meetmetega selleks, et ligi meelitada noori sellesse sektorisse, sest äh, põllumajandusregioonide ning mägiregioonide elanikkonna vanenemine on väga suureks äh, probleemiks ja komisjon peaks välja tulema konkreetsete ettepanekutega. jätkame oma istungiga kell viisteist.